daamid ja härrad, head kolleegid! Eh, oleme juba ajakavast maha jäämas, eh, palun eh, istuge, tahaksin alustada. ja kui olete päri sellega, siis kuuskümmend sekundit ja teeme algust Right, could we now begin? Yes. So good morning nii, teeme siis algust, tere hommikust veel kord, daamid ja härrad, äh, vabandan, et äh, alustame hiljem, meil oli libe TV ja Ahveti ühiskoosolek ja ei tõmmanud joont alla paraku õigeaegselt äh, sellele kohtumisele. tahaksin öelda teile tere tulemast tänasele Välisasjade Komisjoni koosolekule. minu kõrval on proua Gabriela Cuevas-Barron, tere tulemast, suur au on ja meil on tänane päevakorrapunkt, äh, hakkame arvamusi vahetama kohe. tahaksin öelda tere tulemast ka äh, Mehhiko äh, suursaadikule Euroopa Liidu juures, kes on saatmas proua Cuevas Barroni. tahaksin teha ettepaneku, et kuueteistkümnenda punktina lisame Kosovo parlamendivalimiste äh, arutelu, mis kuuendal oktoobril asut-, äh, leidis. kui te olete päri sellega ja ei ole kellelgi midagi lisada, siis oleme päevakorra sellisel kujul vastu võtnud. Äh, kolmas päevakorrapunkt, juhataja teadaanded, mul on kolm teadaannet, esimene äh, puudutab seda, et äh, ma annan teile teada, et ei ole volinikukandidaati laienemise ja naabruspoliitika jaoks ja sellepärast on tuleviku kuulamise kuupäev endiselt paika panemata. niipea, kui on infot rohkem, anname teile teada. ma tean, et äh, paljud kolleegidest on väga huvitatud sellest, et millal täpselt äh, selline kuulamine aset leiab ja ausalt öeldes esimees ise ka. teine teadaanne on, on see Afetroa arvamuse muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, mis puudutab Euroopa Liidu ja Vietnami äh, investeeringute kaitse ja vabakaubanduslepingu, äh, on äh, keskpäeval esimes-, esmaspäev, üheteistkümnes november on paljudes riikides riigipüha ja sellepärast ei suuda teha selleks ajaks muudatusettepanekuid meie kolleegid. ja veel üks teadaanne. RE fraktsioonist härra Kiutšuk on sõna palunud, mis puudutab härra Rentsi ohutut tagasipöördumist Kambodžast. palun, teil on sõna. jah, suur aitäh, tahaksin rääkida ka Kambodža olukorrast, ütleb härra Kiutšuk, Sam Remsi äh, olukorrast eriliselt, kes on opositsiooni üks juhtfiguure, keda ma äh, kellega ma kohtusin käesoleval nädalal ja mõned nädalad tagasi. meie fraktsioon on lühikese avalduse kirja pannud äh, välisteenistusele, seda see saadetakse, teile juba emailitsi saadeti ning äh, palume kindlasti teie toetust, et toetada demokraatia ja inimõiguste arengu küsimusi Kambodžas. suur tänu ja kolleeg Kütšuk selle info eest, ütleb esimees, kas on äh, praegu kellelgi midagi lisada? ei tundu, et oleks nii, siis jõuame neljanda päevakorrapunkti juurde, mis on viimaste äh, koosolekute protokollide heakskiitmine kümnes juuli, kakskümmend neli juuli, kaks kuni kolm september ja kaheksas oktoober. Äh, protokollid on olemas ja kui keegi vastu ei väida, siis teen ettepaneku, et võtame need vastu muudatusteta kena ja läheme siis edasi päevakorrapunkti viis juurde ja nüüd annaksin sõna äh, aseesimehele härra Vašikovskile äh, meie äh, komisjoni kohtumise juhatamiseks. palun. aitäh, David, tere hommikust kõigile. mul on au tervitada Gabriela Cuevas-Barroni, kes on Parlamentidevahelise Liidu president, tegemist on Mehhiko parlamendi liikmega ning IPU-sse on ta valitud kolmeaastaseks mandaadiks kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. proua president, Te olete juhtimas praegu saja kolmekümne aasta vanust äh, üleilmset organisatsiooni, kus on sada seitsekümmend üheksa rahvusparlamenti liikmeteks. Euroopa Parlament on äh, uhke selle üle, et oleme assotsieerunud liikmeks ning saame teiega koostööd teha erinevate teemavaldkondade osas, äh, alates kestlikust arengust kuni inimõigusteni välja. proua Cuevas-Barron, parlament, on demokraatia alustalaks ning nende ülesanded äh, ulatuvad kaugemale äh, õigusloomelisest äh, tegevusest, kontrollfunktsioonist ja eelarvefunktsioonist. välisasjades annab parlamentaarne diplomaatia veel ühe lisakihi valitsustevahelisele koostööle. parlamendi liikmete eesmärk on toetada dialoogi, rahu ning õigusriigi toimimist ka rahvusvahelises keskkonnas austatud president, äh, väljakutset pakuvad ajad on käes, kus demokraatia, inimõigused ja mundila-, multilateralism ning rahu äh, on praegu äh, sellele on väljakutsed esitatud. selles kontekstis on IBU töö, mis parlamentidele annab suurema võimu ja tugevdab demokraatiat, hoopis olulisem kui varem. Euroopa Parlament toetab demokraatia äh, tegevusi, sealhulgas valimiste vaatlus, parlamendi tööpädevused äh, ning äh, vahendusfunktsioon. meil on väga hea meel saja neljakümne esimese IPU üldassamblee osalemast, mis Serbias oktoobri keskel aset leidis Belgradis, mis rahvusvahelise õiguse tugevdamisele keskendus. ilma venitamata annan teile nüüd sõna sissejuhatavaks sõnavõtuks, palun Thank you, thank you very much uh,. Uh, äh, tere! suur tänu, aitäh, härra Ratšakovski, suur tänu kõigile selle võimaluse eest siin täna kõneleda, jätkan oma emakeeles, hispaania keeles ja ma tean, et Euroopa Liidu ametlikud keeled on inglise ja prantsuse keel, aga tunnen ennast mugavamalt hispaania keeles. parlament, parlamentidevaheline liit äh, nagu Te ütlesite, see koondab sada seitsekümmend üheksat äh, riiki äh, ning äh, meie eesmärk on toetada demokraatiat ja inimõigusi. võtame vastu resolutsioone, teeme avaldusi. kuid tegelikult on kõigi parlamentide jaoks palju probleeme ja väljakutseid, eriti puudutab see neid, kes toetavad multilateraalset maailmakorraldust meil on tihe koostöö Parlamentide Liidu Euroopa Parlamendiga ning eh, samuti eh, teeme koostööd Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ning Euroopa Parlament samuti osaleb meie assambleedel ning eh, paar päeva tagasi olime kõik koos Jaapanis, kus kohtusid parlamentide spiik-, Kerrit kahekümnest suuremas majandusega riigist maailmas, kuid tundub, et palju rohkem on võimalik ära teha. me soovime taaskäivitada, taaselustada multilateraalsust ja praegu rohkem kui kunagi varem me Eh, on selge, et me ei saa võtta inimõigusi ja demokraatiat kui endastmõistetavat. Eh, me peame toetama naiste võimestamist, reaalset võimestamist, samuti noorte kaasamist, see peab muutuma reaalsuseks. võime öelda, et eh, parlamendid on demokraatia süda, kuid see ei esinda rahvaid nii, nagu seda tegema peaks kui üle eh, poole maailma kodanikest on naised kõigest, kõigest kakskümmend neli protsenti eh, parlamentides eh, on naiste käsutuses. kui üle poole maailma elanikest on nooremad kui kolmkümmend aastat vanad kõigest, kõigest kaks koma kaks protsenti parlamendisaadikutest on nooremad kui kolmkümmend aastat. ning ma läheksin veelgi kaugemale kaks kolmandikku riikidest ei eh, luba isegi, eh, et alla kolmekümne aastased eh, oleksid parlamendi saadikud, kandidaadid, me senatitest ei räägigi. parlament peab, kui me soovime, et parlament oleks tõesti ühiskonna peegel, siis näeme, et seni, kuni see nii ei ole, avaldatakse meelt ja protesteeritakse maailma probleemid ei ole väikesed. Eh, väga paljud meie seast kasvasid üles demokraatiat, kuid eh, mõned eh, siiski saime aru sellest, mida tähendab demokraatia eest võitlemine. uutel põlvkondadel selliseid probleeme polnud. ning äh, kes äh, praegusel sajandil üles kasvavad, äh, neil on äh, lihtsam vaadata minevikku ja tulevikku, kui seda meil oli tänu IT-le. seega on vaja rääkida liberaalse demokraatia kaitsmisest, samuti diktatuuride ja populismi oh-, ohust. samuti on selged pinged globaliseerumise ja natsionalismi vahel. näeme ka kohutavaid äh, konflikte multilateraalsuse ja unilateraalsuse vahel. Need äh, ning unilateraalsuse toetavad, äh, toetajad äh, soovivad äh, kaotada läbirääkimised olukorra parimaks lahendamiseks. näeme ka avatus ja protektsionismi vahest sellist konflikti ning julgeoleku ja vabaduse küsimuste vahel on uued pinged ka sallivuse ja ksenofoobia vahel. on uskumatu, et inimkond tuleb tagasi nende arutelude juurde, mida pidasime juba minevikku maetud, kuid äh, kahjuks nii see on. Need uued väljakutsed äh, peavad meid kõigepealt viima selleni, et suudame ausalt äh, analüüsida, mis praegu maailmas toimub Eh, ja neid küsimusi ei eh, pidanud arutama meie põlvkonnad, kes praegu otsuseid langetavad. praegusel hetkel, kui keegi soovib eh, näiteks vaadata mõnda filmi või osta mõnda toodet, siis väga paljud neist soovidest või vajadustest sõltuvalt sissetulekute suurusest, need on võimalik rahuldada krediitkaardi ja mobiiltelefoniga ning see ei Äh, ole kuidagi kajastatud äh, poliitikas äh, või uutes seadustes. ehk siis see olukord, millega on võimalik koheseid oma vajadusi rahuldada, ähm, reaalses elus neid ei ole võimalik üle kanda poliitikasse ning see tekitab suurt umbusaldust poliitikute vastu. paljude noorte jaoks äh, Eh, on võimatu aru saada, miks me ei suuda olla tõhusamad, miks ei ole võimalik valida parlamente, mis esindaks ühiskonda paremini, kus inimesed saaks osaleda otsuse langetusprotsessides. mulle tundub kahekümne esimesel sajandil kus äh, parlamentidevaheline liit sai sada kolmkümmend aastat vanaks, äh, peame meie parlamendiliikmetena aru saama sellest, et meie oma sotsiaalses esindustöös äh, peame ka suutma välja töötada uued juhtimismudelid, mis võimaldaks leida lahendusi, leida vastuseid inimeste ootustele. võime küsida, miks äh, multilateraalsust kritiseerida on nii populaarne. võime küsida endalt ka seda, miks äh, paljudes riikides äh, näeme meeleavaldusi, pahameeleavaldusi, proteste kuidas see on seotud uute osalusvõimalustega otsuse langetusprotsessides eh, ning eh, peame eh, tegema kõik selleks, et otsuse langetusprotsessi keskmeks oleks taas inimene. et oleks tegemist lihast ja verest inimesega, mitte lihtsalt statistika või poliitiliste kampaaniatega selles osas arvan, et meil on võimalik väga palju ära teha parlamentidevahelise liidu ja Euroopa Parlamendi vahelises koostöös. meil on väga oluline aasta ees, järgmise aasta augustis toimub viies parlamendi spiikrite konverents, see toimub kõigest iga viie aasta tagant ning sellistes äh, sellistes paikades tekibki esimene küsimus, milline on parlamentide tulevik, kuidas parlamendid saaks olla avatumad, lähedasemad elanikkonnale, kuidas taastada usaldus äh, elanikkonnas. see, ma sellega nüüd lõpetaksin ning ilmselt on meil võimalik küsimuste ja vastuste voor teha, oleme valmis neile vastama ning äh, kuulame ära teie ettepanekuid, kuidas teha äh, koostööd teiega, eh, me oleme eh, veendunud demokraadid eh, ning meil on väga palju erinevad täppisinfot erinevates valdkondades vahendajatena valimisprotsessides osalejatena Euroopa Parlamendis. meie näiteks eh, kaitseme parlamendisaadikute inimõigusi, eh, soolise võrdõiguslikkuse küsimusi ning kahe tuhande kolmekümnenda aasta arengu eesmärke. suur aitäh teile kutse eest, minu jaoks on see suur au siin olla ning loodetavasti on meil võimalik selliseid kohtumisi rohkem korraldada. suur tänu, proua president, nende sissejuhatavate sõnade eest ja nüüd läheme arutelu juurde ja annan sõna koordinaatoritele. kõigepealt härra Mihhail Kaaler, palun. aitäh. ja ma vabandan, et ma natukene hilinesin, sest ma pidin oma teises komisjonis hääletama ma olen siin olnud juba pikka aega, olen suhelnud äh, IPU-ga siis, kui toimus sessioon Šveitsis ning minu kogemus näitas seda, et kui, kuna teie esindate kõiki ÜRO liikmesriikide parlamente, esindate ka, te ka neid, kes ei ole demokraatlikud. mulle meenub arutelu ühe Saudi delegaadiga üle kümne aasta tagasi, mis puudutas naiste õigust autot juhtida, see teema on nüüd küll lahenenud, aga see oli lihtsalt üks näide. aga minu küsimus on järgmine. milline on olnud teie kogemus seoses nende mittedemokraatlike institutsioonide osalemisega selles, mida te pakute, kui ma nüüd ei eksi, siis te pakute seminare, konverentse ja seal on eelduseks, et asjad toimuvad demokraatlikult, aga näiteks Hiina kodanike kongress, kas nad siis osalevad või isegi ei osale nendel üritustel kui tuleb midagi valida või arutada, kui on kõik need võimalused, mida neil ei ole. näiteks kui tegemist ei ole Hiinaga, vaid on mõni väiksem autokraatia, kas õnnestuks neid veenda liikuma demokraatia suunas? mis on teie kogemus olnud selliste mittedemokraatlike institutsioonidega? aitäh, härra Kaaler! ma ei näe, et kolleeg Pitsula oleks siin, seega nüüd saab sõna kolleeg Vautmans, palun. aitäh. ma tegelikult ei soovinud sõna. aga ma tahtsin raporti asjus sõna võtta. ma vabandan Yeah, okay. Uh, I'll take this one. hea küll, küsin ise. Uh, härra Pennon, mina olen olnud IPU delegaat äh, paaril korral liberaalide internatsionaali nimel, kes on tegelikult IPU-s justkui vabaühendus, kuigi see on siis liberaalsete organisatsioonide rahvusvaheline ühendus, mille liikmed me oleme suures osas. mina nõustuksin härra Kaaleri väidetega. ja mul on küsimus, kas on IPU-s potentsiaali olla demokraatia edendamisel aktiivsem. meil oli kohtumine näiteks Bangladeshis, kus isegi juht eh, Bangladeshis kiitles sellega, et Bangladesh muutub ühe partei riigiks ja siis ma kuulasin Zimbabwe ja Venezuela delegaate, kes kiitlesid sellega, eh, kui edukas on nende majandus. aga ma tõesti tundsin, et IPU-l on suur väärtus, et sarnaselt mõtlevaid poliitikuid kokku tuua, aga mitte täiskogu aruteludel, vaid äh, nad olid rohkem kõrvalseisjad. seega, kas peaksime rohkem tegelema demokraatia arendamisega, sest see on justkui parlamentide klubi ja ma leian, et inimõigusi ja demokraatiat peaks tugevamalt edendama eriti kui on küsimus ka parlamendisaadikute inimõigustes, nagu teie rääkisite. ma leian, et need raportid on väga kasulikud, kui me vaatame, millised on olukorrad äh, ja milline on ka minu roll äh, liberaalide internatsionaalis, seega kas võiks seda teemat tõhusamalt kajastada? aitäh ja anname nüüd kohe sõna härra Pütikohverile Roheliste nimel, palun. vabandust, mina ka sõna ei soovinud. Uh, nii palju siis koordinaatoritest, aga kas nüüd Thierry Mariani soovib sõna? suur aitäh eh, ma esitan küsimuse ID fraktsiooni nimel, lugupeetud äh, proua spiiker, suur aitäh, et te rääkisite raskustest ja probleemidest ähm, äh, liikmesriikide, riikide parlamentidest, kes esindavad aina vähemat hulka inimestest, rääkisid e, e, e, ühiskonna esindatuse küsimusest. mina esindan fraktsiooni identiteet ja demokraatia ja olen prantslane. Prantsusmaa on eriline näide sest äh, Rassamblee National, äh, kes, äh, kelle kandidaat sai presidendi valimisel teine koht, on, tal on kõigest viis saadikut Rahvusassamblees. Te rääkisite vägivaldsetest kokkupõrgetest. meil Prantsusmaal on juba aasta aega kestnud kollavestide kokkupõrked, kes protesteeristava, protesteerivad Eh, esindatusprobleemi vastu Euroopa Parlament eh,, eh Prantsuse parlamendis. Euroopa Parlamendis võiks arvata, et demokraatia õitseb, aga see kahjuks nii ei ole. ma tahaks teie kommentaare kuulda meie sisekorraldust, sest kui te soovite meiega koostööd teha, siis seda lootuses, et eh, demokraatlikud mudelid on võimalik laiendada, mis puudutab aga Europarlamenti, siis äh, meil kasutatakse Dehonti süsteemi, mis aitavad äh, vastustustöötajad, vastutusrikaste äh, kohtade äh, proportsionaalset jagamist, kuid teatud fraktsioonide osas seda jõhkralt ei kasutada. kasutada näiteks identiteedi ja demokraatia osas, mis me, kes me esindame suuri, tuult Euroopa paljudes riikides, jõudsime Euroopa Parlamendi valimistel Eh, lausa valimiste võitmiseni. nii et ma tahaksin teada, milline on teie arvamus selle olukorra kohta, sest eh, võttes eh, arvesse, kuidas me käime maailmas ringi, rääkides Euroopa ja riikide parlamentide demokraatiast, samas kui meil endal demokraatia puudujääk siin on, on minu meelest veid-, väga veider aitäh. härra Javier Lopes nüüd palun. suur aitäh. E, juhataja, kõigepealt tahaksin tänada meie kolleegi proua Cuevast, kes külastab täna Euroopa Parlamendi. ta on kogenud ähm,, ähm kogenud parlamendisaadik, te esindate parlamentidevahelist liitu, kes on meile väga lähedane, see on riikideülene äh, roll ning äh, oleme äh, tegutsenud multilateraalsel tasandil juba väga ammu, äh, alates neljakümne viiendast aastast ning äh, rääkides äh, nüüd äh, liberaalse demokraatia väljakutsetest ning juhtimisprotsessi keerukusest antud ajahetkel tahaksin küsida kolm küsimust. kõigepealt see, mis puudutab parlamentide pola-, polariseerumist Euroopa Parlamendis ja ka riikide parlamentides, aina raske on leida konsensust ning teha oma tööd, mis võivad kaasa tuua vihakõned eh, ning eh, mis eh, tekitab pingeid meie ühiskonnas. teine küsimus puudutab demo-, liberaalse demokraatia universaalsest väärtusest. see on olnud enesestmõistetav sada aastat juba, kuid näeme viimastel aastatel, et see süsteem on pigem mingi nõrkus kui äh, Eh, kui eh, siis eh, mingisugune eelis, nagu näeme, on autoritaarsuse diktatuuri kiitjaid juurde tulnud ning teie parlamentide vahelises liidus on oluline ÜRO kaastöötaja ning tahaksin huviga kuulata seda, mida arvate ÜRO-st praegusest, praegusel hetkel, see on eriti huvitav, võttes arvesse, et hindame kõrgelt praeguse peasekretäri tööd aitäh. nüüd soovis sõna proua Kanko, palun. aitäh. huviga kuulasin seda arutelu ja esitlust, eriti mis puudutab soolist võrdõiguslikkust ja ma, naiste esindatust äh, erinevates parlamentides ja mul on selle kohta lühike küsimus. kui te vaatate oma liikmeid, kes on IPU-s milline on jaotus riikides, kus IPU tegeleb valimisvaatlusega ja kas teil on ka mingeid strateegiaid selle kohta, kuidas rohkem Aafrika saadikuid osaleks, sest ma näen ka teie aruannetes, et Rwanda on siin naiste osaluses mm, Äh, konkreetsel kohal, nii et ma tahtsin teie seisukohta selle osas ka küsida. aitäh, palun, kas sooviksite vastata küsimustele, mida kolleegid tõstatasid? aitäh, annan oma parima. esiteks, demokraatia. jätkan jälle hispaania keeles. meil on kaks võimalust sel teemal rääkida. kõigepealt äh, see arutelu, mis toimus parlamentidevahelises liidus selle kohta, kas demokraatlikud riigid tähendab valitud parlamente. siin on selge erinevus, on demokraatlikud riigid, kellel on mingisugune koda, mis äh, on ametisse määratud kuid äh, sellised arutelud on üsnagi segased, äh, miks äh, näiteks võtame arvesse riike, mille niinimetatud parlamendid on mingisuguse keskvõimu, keskvõimu poolt ametisse määratud, jätkes selle arutelu kõrvale. mina lähenen asjale pragmaatiliselt, arvan, et mõningates, mõningatel puhkudel on märksa parem Eh, kutsuda mittedemokraatlikud riigid ühe laua taha, et nad õpiks Me, eh, me, mm, eh, õpiks teiste kogemustest, selle asemel, et suletud klubi luua, kuhu ei saa need riigid, kus demokraatiat ei ole. arvan, et Eh, siin võib olla ka erandeid, eh, parlamentide vaheline liit on teinud vea, on eh, säilitanud sellised riigid liikmetena, kus on toimunud riigipööre. see tähendab siis seda, et ei austata isegi antud riigi põhiseadust. kui riik ise oma põhiseadust ei austa, siis parlamentide vaheline liit peaks olema märksa rangem ning äh, mitte kauplema põhimõtete üle. mis, millised on tulemused? ma arvan, et äh, oleme õigel teel, seda kahel põhjusel. mõned riigid äh, Eh, on hakanud arutama valimiste korraldamist. Eh, kevadel toimus Kataris eh, parlamentidevahelise liidu kohtumine ning Katar teatas paar päeva tagasi, et nad käivitavad protsessi selleks, et alustada ettevalmistusi demokraatlike valimiste korraldamiseks. on toimunud väga positiivseid arenguid ka noorsoo- ja soolise võrdõiguslikkuse küsimuses. paar aastat tagasi oli kampaania mille nimi oli Mitte liialt noor selleks, et kandideerida, mis puudutas siis seda, kuidas ähm, parlamendid äh, saavad ähm, kaasata rohkem noori, äh, kutsuda neid kandideerima. ning mis puudutab äh, autoritaarseid tendentse, populistlikke tendentse, siis need saavad väga palju tähelepanu. sellega seoses arvan, et praegu on väga oluline see, et Euroopa Parlament nagu parlamentidevaheline liit saaksid aktiivselt ähm, demokraatia kaitset ähm, toetama ning see on võimalik ainult demokraatlikus kontekstis. arvan, et see peaks olema meie institutsioonide esmane prioriteet. arvan, et peame tegema tööd ka teises valdkonnas, mille oleme kõrvale jätnud, ehk siis mitte ainult demo, mõtlema demokraat-, mittedemokraatlike riikide demokratiseerimise peale, vaid kuidas hoida demokraatlikena riike, kes eh, on demokraatlikud riigid, kus hakkavad, mis hakkavad liikuma ühe parteisüsteemi või diktatuuri suunas. arvan, et ka äh, me peame kasutama diferentseeritud äh, lähenemist äh, sellistele riikidele. ning üks oluline teema, millega äh, teeme praegu palju tööd parlamentidevahelises liidus, puudutab parlamentide inimõiguste komisjonid. mõnikord mõtleme, et parlamendi liikme töö on väga glamuurne ja privilegeeritud ja samas on selliseid riike, kus inimesed hukkuvad sest nad kutsuvad valitsust korrale, sest neil kaitsevad oma seisukohti ning äh, seda äh, saab teha parlamentide vaheline liit, jälgime olukorda, uurime olukorda ning survestame. praegu on meil rekordarv riike, ajalooline rekord, uskumatu, kahekümne esimesel sajandil on kuussada kaebust äh, parlamendisaadikud inimõiguste rikkumise kohta. Need puudutavad äh, näiteks sõnavabaduse piiramist, äh, samuti on väga äh, juhtunud parlamendisaadikute röövimist või mõrvamist. see on väga keeruline tegevus, väga hea oleks, kui meil siinsamas komisjonis saaks toimuda dialoog, kutsudes kohale äh, meie komisjoni liikmed, et me saaks rääkida oma tööst, sest äh, vägagi tihti äh, on selle komisjoni töö tulemus äh, elu ja surma, vabaduse ja vangla küsimus. ma arvan, et parlamentidevahelisel liidul on tohutu potentsiaal ning me tihti ei saa sellest isegi aru. ma võin teile tuua ühe näite, mis juhtuks siis, kui äh, Äh, ühel päeval kõik parlamendi nelikümmend kuus tuhat saadikut otsustame töötada samas suunas ühiste eesmärkide ja ühise strateegiaga. arvan, et siis võime küll äh, maailma muuta ning see koordineeritud koostöö ongi see, mida ma soovin saavutada parlamentidevahelises liidus. Äh, mõned teie seast rääkisid Eh, sellest, et kui on tegemist kriisiga, kas on praegu tegemist kriisiga, kas eh, demokraatiat eh, on puudu, siis jah, me peame avatult ütlema, et see on nii, me ei pea toetama populiste. kuid peame olema enesekriitilised, peame olema avameelsed ning mõtlema selle peale, kuidas meie institutsioonid on muutunud äh, sellisteks paikadeks, mis ei ole sajaprotsendiliselt kättesaadavad naistele või noortele. Euroopa Parlament on äh, erand selles mõttes, et ta on äh, ligipääsetav vabaühendustele, kuid mitte kõigi parlamentidel ei ole hea arvamus vabaühendustest. mõned parlamendid arutavad, kas sotsiaalvõrgustikud on head või halvad. Need, kes kaitsevad sõnavabadust, leiame, et see, nad on lahutamatud demokraatiast. kuid äh, samas äh, on sõnavabadus langenud mõnikord absurdse kriitika alla. leiame, et äh, demokraatia ei tähenda ainult seda, et inimesed läheks valima. avalikkus ootab eelkõige suuremat kaasamist ning kaasamine ei ole seotud ainult kahe tuhande kolmekümnenda aasta agenda osas, see ei puuduta ainult sissetulekute küsimust, see ei puuduta noorsoo või eh, soolise võõrõiguslikkuse küsimust, vaid küsimus on see, kuidas me suudame ühendada otsuse langetusprotsesse kokku viia avaliku eluga. ei saa eh, jääda selline lõhe rahva ja rahvaesindajate vahel. on toimunud äh, näiteks eksperimente on tehtud äh, Küprose parlamendis äh, selles osas, mis puudutab paralleelset parlamenti, mis tähendas siis seda, et püütakse teha paremat koostööd avalikkusega ning nad esitavad algatusi parlamendile ning parlament peab need ettepanekud üle vaatama, neid arutama ja hääletama. Kanada näiteks vaatab parasjagu üle metodoloogiat, mis aitab, eh, eh, mis muudab eh, ülemkoja valimist, et avalikkus saaks senati valimisel aktiivsemalt osaleda ilma, et see toimuks mingisuguse vennapojapoliitikata. peame neid meetodeid arutama, et demokraatia püsiks elus. me ei saa rääkida sellest, et kas demokraatia on olemas või mitte, vaid küsimus on äh, selles, kuidas demokraatia toimib. demokraatia peab olema palju kaasavam ja esindatuvam. parlamentidevaheline liit äh, on äh, kõige vanem riikideülene liit, see esindab paljusid institutsioone, kuid peame seda kaasajastama võime rääkida riikide polariseerumisest, see on päevselge, oleme seda näinud kõikjal maailmas ning äh, mitte ükski riik ei pääse sellest kriitikast ning seda on üsnagi lihtsalt selgitatav. näiteks äh, Ladina-Ameerikas, Tšiilis. Tšiilis praktiliselt korruptsiooni ei ole ning korruptsioonijuhtumeid karistatakse eh, karmilt, seal on tugev keskklass, see on riik, kus eh, eh, on vasakpoolsed valitsused juhtinud riiki, neil on olnud hea sotsiaalpoliitika, kuid samas avalikkus protesteerib, nad nõuavad endale sotsiaalseid õigusi, mis tõeliselt toimiksid minu meelest on äh, nendega toimuv äh, dialoog väga huvitav, sest sõltumatult poliitilisest äh, parteist jõutakse järeldusele, et tuleb endalt küsida, milles me eksime ja kuidas olukorda parandada. ilmselt on oluline aru saada sellest, et see polariseerumine ei ole tingimata halb ning tuleb aru saada sellest, et parlamendi loomuses on dialoog ja mõttevahetus meid kritiseeritakse sellepärast, et meile öeldakse, et te muudkui räägite. jah, peame aru saama sellest, et arutelud on parlamendi töömeetod ning see peab meid lõppjäreldusteni viima ning kui midagi hääletatakse, siis sellel on põhjus menetlusele ning ähm, mina arutelusid ja vaidlusi ei karda, ma ei karda polariseerumist ega vastandumist, ma olen mures sellepärast, et poliitiline narratiiv ei, ähm, ei, ei tähenda ei, äh, poliitilist arutelu, vaid toimub pidev tulekahjude kustutamine tänavatel. nii algas ka Teine maailmasõda. nii äh, algasid äh, etnilised puhastused ning inimkonna kõige suuremad tragöödiad mängime praegu tulega, ma olen mures selle pärast, mis toimub paljudes Euroopa riikides seoses vihanarratiiviga ning äh, ma olen mures selle pärast, mis toimub Mehhiko põhjaosas, kus mängitakse vihaga, sest tekitab aga aina viha juurde. mis puudutab nüüd mis puudutab koostööd ÜRO-ga, siis on väga oluline äh, et eh, multilateraalsetel protsessidel oleks parlamentaarne eh, funktsioon olemas eh, ning see on keeruline. siin avaldavad mõned valitsused suurt vastupanu, neile ei meeldi, kui neilt aru päritakse, kuid samas arvan, et on võimalik leida ka koostöövõimalusi toimub iga-aastane äh, äh, kohtumine, mis äh, toimub veebruaris, meil toimub, osaleme ÜRO Peaassambleel ja mujal, räägime naiste staatusest, ühesõnaga meil on mitmesuguseid tegevusi, ühistegevusi ÜRO-ga ning kui teie soovite neil osaleda, olete alati teretulnud. suur tänu! aitäh! suur tänu, et meid külastate, aitäh, et jagate meiega oma seisukohti demokraatia olukorra teemal ja loodetavasti tulevikus saame jätkata seda arutelu selles osas, milline olukord valitseb erinevates riikides ja kuidas teha koostööd parlamentide vahel. Läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde ja annan sõna kohe ka kolleeg McAllisterile